herzlichen Dank. tänan. kallid kolleegid, mul on väga hea meel täna tervitada sada viitkümmend õpilast kolmekümne kolmest riigist. Nad osalesid Euronest School Arti kursusel südamlik tere tulemast! kaks päeva on Euroopa Liidu riikide noored, aga ka Armeeniast, Aserbaidžaanist, Valgevenest, Gruusiast, Moldovast ja Ukrainast arutanud idapartnerluse võtmeteemadel neil on avanenud võimalus arutada seda, kuidas noored inimesed saaksid osaleda poliitikas, kuidas võidelda energiatõhususe eest ja ma tahaksin kõiki teid, noored, tänada teie aktiivse osaluse eest aruteludes, see teie osalus oli väga kirglik debattides, nagu mulle räägiti, soovin teile kõike kõige paremat ja edu teie ettevõtmistes! kuulutan kahekümne neljandal oktoobril kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal katkestatud istungi jätkatuks ja kõigepealt on meil kolleeg Stiiri küsimus, palun. ljudi prošlo kroz ulice Vukovara u koloni sjećanja na pad tog herojskoga grada. Išli su sada tuhat inimest sai äh, kogunes Pukovos mälestamaks seda tõsiasja, et langes linn kakskümmend kaks aastat tagasi, see on esimene kord, kui me mälestame äh, Pukovat peale seda, kui Horvaatia liitus Euroopa Liiduga. seetõttu on äh, väike hulk äh, Horvaatia kodanikke tulnud siia sellele täiskogule osalema ning ma kutsuksin teid kõiki üles näidata meiepoolset lugupidamist nende suhtes, kes langesid Pukovas. meie peaksime kõik elama nüüd ühtses ja e-, ühendatud Euroopas, aitäh! vielen dank herr stier für diesen hinweis aitäh, härra Stier, selle viite eest. protokoll ja kahekümne ja istungi protokollid on valmis, kui vastuväiteid pole, siis on need protokollid vastu võetud, nüüd esimehe teadaanded Saksamaa Liitvabariigi saadikud teatasid, et Gabriele Stauner valiti oktoobrist kaks tuhat kolmteist ja Hildur Breyer kolmekümne esimesest oktoobrist kaks tuhat kolmteist äh, Saksa parlamenti ja nüüd äh, nad vastavalt äh, artiklile seitse, mis puudutab parlamendivalimisi, art-, artikleid, artiklit neli lõige üht ja kahte meie kodukorras võtavad proua, võtame teadmiseks, et proua Steiner ja tema kolleeg osutusid valituks Euroopa Parlamendi saadikuteks ja ma tervitan neid vastavalt kodukorra reeglitele on neil kahel saadikul Saksamaalt õigus nüüd täieõiguslikult osaleda täiskogu istungitel. eeldusel, et te muidugi eelnevalt kirjalikult teatasite, et te ei pea ainsatki ametit, mis oleks vastuolus teie saadiku mandaadiga mulle teatati, et vastavalt kodukorrale esitati taotlus eh, kolleeg Šimanskilt saadikupuutumatuse võtmiseks. võtan selle teadmiseks ja see kantakse ka selle istungi protokolli. kui protokolli jõustumiseni vastuväiteid ei ole, siis eh, võetakse see otsus sellisel kujul vastu vastav komisjon esitas vastavalt artiklile kuusteist lõige kaks kodukorra, kodukorras taotluse tekstis muudatuse vastuvõtmise kohta ja e, see muudetud tekst esitatakse käesoleva koosoleku protokollis vastavalt artiklile seitsekümmend neli allkirjastati eh, dokumendid vastavalt kehtivale korrale ja need avaldatakse ka selle istungi protokollis. nüüd me tuleme päevakorra muutmise või selle vastuvõtmise juurde, mis võeti kolmeteistkümnendal novembril esimeste konverentsi poolt vastu. roheliste fraktsioon esitas taotluse päevakorra muutmiseks. ja nüüd äh, Roheste fraktsiooni esimees siin on tegemist äh, kahe küsimusega ja me ei saa kolmapäeva päeva juurde ühendada kahte päevakorrapunkti, muuhulgas mitmeaastase finantsraamistikuga.